härra president. Well, colleagues, we're resuming uh, the session with explanation äh, kolleegid, jätkame nüüd hääletuste selgitustega, aga enne, kui ma seda, me seda teeme, tervitan ma delegatsiooni Kanada föderaalparlamendist ning äh, Kanada missiooni esindajaid Euroopa Liidus, kes istuvad galeriis, seda galerii, delegatsiooni juhib härra David Tilson, kes esindab Toronto valimisringkonda ning seal on ka parlamendisaadikud ja senaatorid Quebecist ning Briti Kolumbiast delegatsioon on Strasbourgis, et kohtuda oma partneritega Kanada delegatsioonist äh,, tähistamaks kolmekümne neljandat Euroopa Parlamendi Kanada parlamentide vahelist kohtumist eile ja täna on Kanada delegatsioonil olnud võimalus pidada ametlikke diskussioone meie parlamendiliikmetega ning homme nad reisivad edasi äh, Kopenhaagenisse, et arutada asju tulevase eesistujaga. Äh, soovin delegatsioonile edu, äh, tema visiidil Euroopa Liitu ja te olete väga teretulnud siia. nüüd saame jätkata hääletuste selgitustega nende raportite osas, mille puhul